ka panid aluse suurtele muutustele, aitäh! kolleegid, mul on teile üks teadaanne, ma loen selle ette inglise keeles. Äh, võib-olla ma tahaksin öelda, et härra David Martini lend hilineb, tema on meie raportöör, jutt käib siis raportöör David Martinist ja seetõttu ma paluksin, kas koda on nõus sellega, et härra Martini raport, mis on meie jaoks väga oluline, see puudutab eh, menetluste muutust, kodukorra muutust vastavalt Lissaboni lepingule, kas me paneme selle tänase päevakorra viimaseks punktiks? niisiis, me muudame lihtsalt päevakorra järjekorda, me ei muuda istungi eh, punktide sisu oleks suurepärane, kui te oleksite sellega nõus, sellepärast et meie raportöör peaks olema kohal, kui me seda teemat arutame kuna tegemist on ametliku päevakorra muutusega, siis ma olen kohustatud paluma koja nõusolekut ja ma loodan, et te olete nõus. suur aitäh, kolleegid uh,! aitäh um,! Uh,